head kolleegid, sellega on meie koosolek ala, alanud. tahaksin tervitada siin taas proua Neri Adat. valimiste ainsaks kaotuseks saab see olla, kui me lahingusse ei lähe ja siin on heaks uudiseks see, et te olete endiselt meie seas nüüd tulles meie päevakorra juurde, ma tahaksin teile teada anda, et võttes arvesse kolleeg Olbrichti äh, koosolekuid, siis kaheteistkümnendat hääletame pärast kaheksandat punkti. kui te selle vastu ei ole, siis on päevakord sellega heaks kiidetud. kahekümne esimese novembri koordinaatorite otsused on teie toimikus ja protokollis, kui ei ole vastuväiteid, siis on need ka heaks kiidetud. ma tahaksin ka rääkida kahest tähtsast uudisest. sotsialistid ja demokraadid nimetasid Vladimir Manka teiste kaks tuhat kakskümmend eelarve jagude raportööriks ja Monika Olmaier Rahvaparteist üldraportöör jaos kolm. kui te nüüd tahate kihla vedada selle üle, kas härra Manka ja proua Olmajärv valitakse või mitte siia, siis ma arvan, et äh, teie kihlveod võivad päris edukad olla ning äh, taasvalimine võib tõesti õnneks minna. kahekümne esimese novembri protokoll on teile laiali jagatud, vastuväiteid ei ole, sellega on protokoll heaks kiidetud täna õhtul on meil eriti pingeline päevakord, esimene päevakorrapunkt, millele me kulutame pool tundi äh, seisneb selles, et äh, nädal tagasi triloogi käigus oli suur kergendus, kui me rääkisime kaks tuhat üheksateist uuest eelarveprojektist. Äh, lepitus oli läbi kukkunud, nagu me teame, see uus ettepanek leidis äh, Oettingeri poolt tutvustamist kolmandal detsembril meie komisjonis. tulime kokku äh, triloogile äh, koos nõukoguga neljandal. triloog lõppes hilja öösel, aga mitte väga hilja, natukene enne südaööd ja meil õnnestus jõuda esialgse kokkuleppeni, mida tutvustati koordinaatoritele viiendal detsembril, Koorepere jõudis see seitsmendal Koreper toetas seda ja eelarve muudatusettepanekute hääletamine nõukogus ja resolutsiooni hääletamine. vabandust, enne kui hääletame äh, uusi muudatusettepanekuid, siis äh, kuulame ära meie kolleegi Daniel Viotiga, kes koos Jens Kaier ja Paul Rubikiga tegi ära suurepärase töö, kus osalesid muidugi ka variraportöörid, teised äh, on poliitilised nõustajad, kõik lepitusel osalenud. ja tõesti oli see tervitatav, et lepitus läbi kukkus ja see võimaldas meil otsustavalt edasi liikuda viienda detsembri triloogile. lugupeetud pearaportor, sõna on teil. Presidente, la ringrazio, <clears throat> ringrazio le colleghe e colleghi presenti. tahaksin tänada kõiki kolleege, kes siin viibivad ja tahaksin ütelda kokkuvõtte kohta, et jah, tõesti, tegemist on üldraportööri jaoks edulooga ametite ja teiste jagude jaoks ja variraportööride jaoks ka, aga ma usun, et tõesti, tegemist on eduga ning ma arvan, et terve Euroopa Parlament pingutas selle nimel meie komisjon, Euroopa Parlamendi liikmed, kes andsid tugeva mandaadi ja selge mandaadi kahel, kolmel äh, võimalusel märtsis, juulis ja siis lõpuks ka äh, eelarve lugemisel parlamendis. pean ütlema, et tõesti tegemist on eduka kokkuleppega, sellepärast et äh, meie soov parlamendi soov, mida me oleme korduvalt väljendanud mm, pearaportöörile ning samuti vastavale delegatsioonile, seisnes selles, et me saaksime midagi vastu äh, äh, nõukogult ja see puudutas siis eelkõige just äh, Türgi ja Süüria põgenike küsimust. me rääkisime miljardist siin Euroopa Liidu eelarvest, mis oli mõeldud selle instrumendi jaoks ja muidugi ei nõ-, küsitud siin arvamust äh, äh, teiselt eelarvega tegelevalt kogult ehk siis meilt tegemist oli siis miljardiga, mis eraldati põgenike jaoks. ja meie tahtsime, et, et see miljard oleks värske raha äh, ning äh, selle asemel siis nähtakse ette miljard Euroopa Liidu asjade jaoks. me sellega saavutasime. saavutasime selle sellepärast, et kokkuvõtteks on kulutuste üheksasada nelikümmend kolm miljonit. ja see on täiesti erakordne tulemus. alati on ka teine pool muidugi mündil. pean ütlema, et siin on tegemist mõneti ka meiepoolse äh, kaotusega, sellepärast et oktoobris kui komisjon tahtis sisse viia aruteludesse ja ettepanekusse äh, lepituse käigus viisteist kolme aktiveerimise ja selle artikliga me oleme ju tohutult palju tegelenud, palju rääkinud sellest viimastel nädalatel, siis äh, me takistasime seda. meil õnnestus piisavalt otsusekindlad olla esimest korda siis otsustati, et kasutatakse mitte kulutatud vahendeid Euroopa Liidu eelarvest eh, ja suunatakse need teadusesse. ning ettevalmistava töö käigus õnnestus meil siis saavutada selline lõpptulemus meil õnnestus saavutada seda, et võimalikult palju äh, investeer-, investeeritakse kodanike heaks. lepituse, esimese lepituse käigus taheti üldse külmutada edasiminek, sellepärast et nõukogu oli väga ründavatel seisukohtadel. ma usun aga, et meil õnnestus näidata, et äh, parlament olgugi, võib-olla kõike me ei saavutanud, aga põhimõtteliselt siiski suure osa ning meil õnnestus saavutada ka väga olulised tulemused, võttes arvesse Euroopa Liidu majanduslikku tulevikku. sellega lõpetan, aega on vähe meil, aga te tõesti olete väga viisakalt mind välja kannatanud äh, kõikides etappides selle töö käigus, te teate, millised, äh, mille võrra on suurendatud eelarvet, teate, millised on meie kohustused järgnevatel aastatel ja ma ise arvan, ja see on raportööri arvamus, ma usun, et me saame toetada seda ettepanekut. komisjon muidugi soovib seda, me peame arvestama seda, et meil on teatud äh, erinevusi äh, ka poliitilistes aspektides, aga ma usun, et saame seda kokkulepet toetada ja teha seda sirge seljaga, sellepärast et kui me oleme suutnud kaitsta oma prioriteete, saame selgitada kodanikele, et oleme suutnud välja võidelda rohkem ressursse neile, kui alguses võis loota lepituse esimesi Äh, arvamuste vahetuse arvestades. tehniliselt muidugi võiks põhjalikumalt sellest rääkida, aga ma usun, et me kõik oleme piisavalt tüdinud sellest, me oleme korduvalt juba neid arve vaadanud ja kuulnud. teame vägagi hästi, millega tegemist. aitäh, lugupeetud esimees! suur aitäh äh, pearaportöörile! meil õnnestus seega oma seisukoht läbi suruda ja saavutada häid tulemusi aga see oli võimalik ka seetõttu, et läbirääkimismeeskond oli tugev, tugev seetõttu, et ta, ta oli ühtne. nüüd annan sõna Paul Rubigile. jah, recht herzlichen Dank. <clears throat> suur tänu üldraportöörile, kolleeg Vjotile. ta tõesti tegi siin väga innukalt tööd, tegi väga palju ettepanekuid, mis aitasid meil ka tulemusele jõuda. aitäh esimees Artu I-le kannatuse eest, et ta lõpuni kohale jäi ja et meil õnnestus saavutada tulemus, mis oli selline, et kõik kolm saime poolt hääletada. kolleeg Kair oli juba varem selle kõigega hakkama saanud, palju õnne selle eest, nii et kokkuvõttes tulemus on optimaalne kaks koma üheksa protsenti saime rohkem äh, rubriigis viis, mis puudutab kulukohustusi, siis meil õnnestus läbi suruda see, et äh, poliitiliste parteide äh, ameti jaoks eelarve jäi selliseks, nagu ta oli, et ta jääb Euroopa Liidu eelarvest siis nii-öelda välja ja nõukoguga on meil siin härrasmeeste kokkulepe juba ammu olnud ning ka andmekaitse inspektori puhul tegelikult kärbe oli pigem teoreetiline, sümboolne kärbe ehk et siis äh, parlament oli siis nõus ühe kärpega mul on väga hea meel, et kohtule me saime viis ametikohta juurde ja et äh, IT ja hüvitiste eelarveridasid suurendati kokku põhimõtteliselt peaaegu pool miljonit eurot. nii et see tulemus oli ka hea ja siis välisteenistus üks koma kaks miljonit eurot ka strateegilise kommunikatsiooni jaoks ähm, saime juurde, see on väga hea. ja neli koma kaks miljonit äh, erinevaid hüvitisi, mida praegusel hetkel vaja ei ole, et need siis võetakse äh, kärpena välja. seitsesada viiskümmend eelarverida seitsesada viiskümmend, mis puudutab äh, hooneid, seda ka kärbiti. Äh, parlamendihoonete jaoks midagi ei kärbitud, nii et sellega me olime nõus ja meie jaoks oli tõesti väga tähtis jõuda kokkuleppele kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta osas. me teame, valimiste aasta ei ole mitte kunagi lihtne. igaüks peab seisukoha võtma, sellepärast suur tänu kõikidele läbirääkide, läbirääkijatele. aitäh kõigile, kes meid toetasid. aitäh meie assistentidele see on tähtis, et me üheskoos näitame tugevust ja ühtsust, sest ma arvan, et nõukogule avaldasime muljet, näitasime, et kõik parteid äh, olid ühtsed ja ma arvan, et ka tänu sellele õnnestus meil oma seisukoht läbi suruda, nii et aitäh veel kord selle eest. Euh, suur aitäh äh, leidsid tõesti õiged sõnad selleks, et veenda Austria eesistujat. nüüd aga Jens Kaier suur tänu, esimees. jah, ka mina teen hea meelega komplimente kolleegidele. ma arvan, et koostöö oli hea, meeskonnatöö oli hea, kõik komisjonide meeskonnad ja lepitusmeeskond tegid suurepäraselt koostööd, see on tegelikult muutunud juba traditsiooniks meil on siin väga huvitav sotsiaalne protsess käimas, nii-öelda konfliktis nõukoguga läbirääkimiste meeskond äh, ei pea kinni poliitilistest piiridest, teeb koostööd ja surub oma seisukoha läbi. ja tegelikult ka selle komisjoni jaoks selline koostöö teeb ainult head, nii et äh, liitun tänusõnadega kõigile ning äh, lisan siia juurde veel ka eelarvekomisjoni meeskonna ning äh, fraktsioonid, mis suurepäraselt koostööd tegid. ametite puhul oli väga huvitav olukord. juhtus midagi, mis läbirääkimistel ei ole tavaline. parlamendi seisukoht äh, oli tegelikult psühholoogiliselt nõukogu omale lähemal kui komisjoni omale ehk siis, et nõukogu esindajaga suutsime me hädapärased äh, äh, kulutused läbi paik-, äh, hädapärased kulutused paika panna, komisjoniga aga mitte. nüüd ametite puhul juhtus nii, et nõukogu ja meie ütlesime, et noh, pädevusi laiendati, neil on rohkem raha vaja. komisjon ei olnud küll sellele vastu, aga suhtus väga kõhklevalt sellesse ettepanekusse nõukogus siiski tekkis ka tõkkeid, nad ütlesid, et eelarve üleüldiselt ei tohi kasvada, nii et need vahendid, mis ametitele on ette nähtud, ka see, mida nõukogu oli ametitele ette näinud, nad olid ametite vahel küll nõus raha edasi-tagasi liigutama, aga mitte eelarvet tõstma. nii et äh, meil õnnestus kärpida siis ainult seal, kus õigusloomeline alus alles kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta jooksul välja töötatakse. ja me siis ütlesime, et noh, kui õigusloomelist alust ei ole praegu veel ja võib-olla alles pärast seda, kui uus parlament kokku tuleb, see alles paika pannakse, ehk siis, et alles kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta lõpus on raha vaja, et siis võib tõesti vahendeid kärpida ja ümber suunata neid sinna, kus praegusel hetkel on raha hädapäraselt hädasti vaja. nii et tõesti, meil õnnestus teatud ametite personali suurendada, eh, prioriteedid, mis Euroopa Parlamendi jaoks olid tähtsad, läksid ka läbi, see on hea, aga veel üks asi, mille üle me siin eh, madistasime, ühised eh, järeldused, et see viis protsenti personali vähendamist, et seda kahjuks ametid ei saavutanud. aitäh, nüüd saab sõna saavad rap-, sõna variraportöörid, kes kohal on ja kes seda ka soovivad. härra Tarand, kas te soovite? Euh, kas soovite jagada meiega oma arvamust? Yes, thank you, Mr President uh.... aitäh, esimees. tahtsin lihtsalt öelda et terve nädalavahetuse mõtlesid, millised on minu võimalused, konsulteerisin sotsiaaldemokraatide ja kristlike demokraatidega, isegi ALDE demokraatidega ja nad otsus, me otsustasime, et tuumanuppu me ei kasuta ja seega mina muudatusettepanekuid ei tee, aitäh. suur aitäh selle mõistliku suhtumise eest, sellepärast et sellisel juhul oleks pidanud selgitama hääletust, mis ta viisteist kolme vastu. see oleks olnud ka selle ohtu seadmine, aga aitäh, et vältisite sellist lõhestust. tervitan seda väga mõistlikku lähenemist. proua Nirjada, kas eelarve sobib teile? Well, I don't think anybody's ever ma ei usu, et keegi kunagi on sajaprotsendiliselt rahul, aga tahan tänada tehtud töö eest, seda tööd tuleb tunnustada. minu jaoks on see küsimus, mida tõstatan kogu aeg ja kogu aeg, et see on tõesti esimene kord, kus meil on nüüd kaitsepoliitikale eraldi eelarverida ja ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et kõige suuremaks ohuks praegu on meil kliimamuutused. see lihtsalt on nii ja sellepärast äh, aitäh Daniele Viotile palju õnne kogu meeskonnale tehtud töö puhul ja rohkem ma sellele lisada ei tahakski. aitäh! Te olete valmis lähipäevil töötama enne jõule uue lepituse kallal? I could be persuaded. Te võite mind veenda, kes teab, jah? Je, je salue euh, tervitan siinkohal seda, et te tõesti muudatusettepanekuid nii hoolikalt tegite. kui ükski neist läbi läheb, siis kukuks läbi kogu kokkulepe, mille saavutasime triloogile. eks ma siin pigem kiusan teid natukene heatahtlikult. aga nüüd proua Kardja Saval, teised jaod. aitäh, härra esimees meil on tõesti väga tihe päevakord, sellepärast teen lühidalt palju õnne kõigile ja ma arvan, et hoolimata probleemidest äh, on kokkulepe hea. ja olen veendunud, et äh, see ei pruugi küll olla kõige parem kokkulepe, aga üks parimaid viimastel aastatel, sellepärast oleme väga rahul ja meil on selle tulemuse üle hea meel. tõesti, tegemist on väga ilusa ametiperioodi lõpuga alguses oli meil ju kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lepitusprobleem, lepitusmenetlus kukkus läbi ja nüüd on meil Je félicite tous les, tous les acteurs qui ont contribué à ce succès. igastahes tulemus on suurepärane. ja me näeme, et meie meeskond on tõesti suurepärase tööga hakkama saanud, aplaus. Bon, il est vingt heures. hästi, kell on kaheksa. ja nüüd esimesed hääletused. esimene punkt. Euroopa Investeerimispanga küsimus. Äh, ning äh, Brexitiga kaasnev Ühendkuningriigi lahkumine, proua Kardjase pall. lihtsustatud menetlust kasutanud. proua Kardjase pall nüüd selgitab meile seda, mida on vaja teha jah, aitäh. tõesti, tegemist on hääletusega, mis äh, ei ole just selline, nagu me soovisime, sest Ühendkuningriigi lahkumisega tekib meil probleeme. jah, nüüd pärast seda hääletuse edasilükkamist ei tea me üldse, mis juhtub, aga me peame siiski oma tööga jätkama, peame leidma aega ja praegusel hetkel räägime me ju tegelikult ainult muudatustest, mis puudutavad liikmesriigide kaasatust äh, investeerimispanga kapitali pärast seda, kui ähm, Ühendkuningriik lahkub, kui ta lahkub. ja me oleme juba mitmeid kordi siin öelnud, mida me liikmesriikidelt tahame, me tahtsime, et kohe, kui Ühendkuningriik lahkub äh, investeerimispangast, peaksid teised siis äh, Äh, katma ära uue kapitaliga selle kapitali väljavoolu. seda ei ole võimalik teha kohe esimeses etapis, ma tahtsin lihtsalt teile infot anda selle kohta, et äh, investeerimispanga haldusnõukogu selle otsuse on vastu võtnud, nii et kui see nüüd juhtub millalgi, äh, siis oleks meil olemas ettepanek selle kohta, kuidas seda kapitali siis tasakaalustada. suur aitäh! seega te kutsute meid üles toetama seda ettepanekut. ja nüüd peame siis olles ära kuulanud need, kes soovisid. kuulame kõigepealt ära need, kes sõna soovivad. kas keegi soovib sõna? mitte keegi, palun, härra um,. No, um, härra Howard um, ma ei taha siin äh, venitada selle koosolekuga, ma ei taha ka siin neid ettepanekuid üksikasjalikult äh, kommenteerima hakka, hakata, sest äh, ma saan aru, et kõik sõltub sellest, kas ja millal Ühendkuningriik lahkub, aga tegemist on tõesti paika pandud menetlusega, just sellepärast ma ei tahaks, et Äh, minu nimekiri, minu nimi on kuskil kirjas, kus ma mõistan hukka siis Ühendkuningriigi lahkumise, nii et ma oleks pigem tahtnud jääda erapooletuks. Votre... väga hea, võtan teadmiseks äh, teie avalduse. me teame, et Ühendkuningriik saab öö, äh, otsustada ka Euroopa Liidusse jäämise kasuks enne kahekümne üheksandat märtsi ja see on isegi veel ülemineku ajal võimalik see on igasti rahuldav, võib-olla ka härra Hooti jaoks. Euroopa Kohus väljendas sellist seisukohta täna nimelt. nüüd aga, kas ma võin ja härra Hoot ei osale nüüd küll, jääb võib-olla erapooletuks, võib-olla ei osale hääletusel. aga kui vastuväiteid ei ole siis ma eeldan, et see arvamus on heaks kiidetud, proua Karde Sabali oma, härra Tarand. no no no comments, it's very good. ei, mul ei ole kommentaare, see on väga hea ettepanek, lihtsalt tahtsin toetust avaldada ja kui Ühendkuningriik ei jää Euroopa Liitu, siis ta jääb nii-öelda erapooletuks nagunii <laughs> noh. väga kena. niisiis meie komisjon toetab raportööri. Alors maintenant nous allons nous prononcer sur nüüd aga lähme edasi. kaks tuhat üheksateist eelarve äh, eelnõu. ja läheme edasi muudatusettepanekutega nõukogu seisukohale, nagu see kiideti heaks seitsmendal septembril tuletan meelde, et tegemist oli neljanda detsembri esialgse kokkuleppega. kui me tahame, et kaks tuhat üheksateist eelarve kiidetakse heaks sellel nädalal, siis me peaksime toetama, vabandust, ei tohiks toetada mitte ühtegi muudatusettepanekut, vastasel juhul kokkulepe laguneb laiali. üheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut on tehtud täiskogule ja seda ühe ainsama fraktsiooni poolt üksteist muudatusettepanekut tehti ja saadeti eelarvekomisjoni sekretäriaadile sellesama fraktsiooni liikmete nimel. Teil on Exceli tabelina laiali jagatud ka hääletusnimekiri, ma teen ettepaneku, et hääletame koos kõiki muudatusettepanekuid ja raportöör tahab selle vastu hääletada, sellepärast et kui raportöör toetaks neid, siis sellisel juhul kokkulepe laguneks laiali me oleme kümme minutit ajast <laughs> lennuplaanist ette jõudnud või siis hääletusplaanist. Donc, je suis saisi par, par le... ma nüüd ei teagi. plokina hääletamise koha pealt. proua Nirjada, ega teil midagi selle vastu ei ole? ei lugupeetud esimees, teen ettepaneku, et me ei karista neid, kes siin kohal on. hääletame nüüd ometigi. aitäh. hästi, sellisel juhul hääletame. see on ühehäälselt heaks kiidetud. seega siis me jätkame hääletustega. hääletame plokina kaheksakümmend üheksat muudatusettepanekut, mis on kuue poolt esitatud ja ma teen ettepaneku, et kasutate ka oma hääletuskaarte. ja sellega kuulutan hääletuse avatuks. plokina hääletasime siis need, kes on poolt, hääletavad plussiga ja kes vastu, hääletavad vastu te võite ka erapooletuks jääda eh. Bien, le... hästi, siis hääletus on sellega lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist häält eh, vastu, kaks poolt ja kolm erapooletut. niisiis. nüüd resolutsiooni ettepanek. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu, erapooletud e. hääletame elektrooniliselt, muudatusettepanek number üks. hääletus on alanud. hääletus lõppenud tagasi lükatud, üksteist poolt, kolmteist vastu. number kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viis kuus, vabandust, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kogu tekst koos muudatustega, hääletus on nimeline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud seitseteist poolt, kaks vastu, viis erapooletut Nous nous prononçons maintenant. Nüüd läheme edasi. paindlikkus instrumendi kasutusele võtmine, muudatusettepanekuid ei ole, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend poolt, kaks vastu, erapooletuid ütleb esimees ei ole õnnitlused raportöörile, kaks erapooletut, siiski vabandab ta. solidaarsusfondi kasutusele võtmine kaks tuhat üheksateist, ettemaksed, muudatusettepanekuid ei ole. nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, üks vastu üks erapooletu, vastu ei ole keegi. regionaal- ja ühtekuuluvusfondi küsimus. siin on meil kahekümne kolmandas muudatusettepanekus üks suuline muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend neli on tagasi võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, neli ja kolm koos poolt, vastu. erapooletud, kontrollime. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuusteist poolt, seitse vastu, üks erapooletu. kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks ja viis koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud. tulemus ei ole selge, hääletame, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, seitseteist vastu, kaheksa poolt. kompromiss üks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaks kompromissi, teine kompromiss ei. muudatusettepanek kakskümmend üks. Oui, d'accord, 21. Sur l'amendement 21 qui est pour. 21 poolt, vastu no le compromis numero un ayant été adopté. kompromiss üks kiideti heaks, kakskümmend üks, seega langeb ära. vabandage, ütleb esimees. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud, heaks kiidetud. kakskümmend poolt. langeb ära sellepärast, et kakskümmend üks kiideti üks. esimene osa kakskümmend üks. poolt, ütleb esimees, kakskümmend üks esimene osa. vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kolm poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitse, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, elektrooniline hääletus, viiskümmend, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, üheksa poolt, kuusteist vastu, üks erapooletud, viiskümmend üks, viiskümmend neli ja kakskümmend kaks tulevad koos hääletusele poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kuus poolt, vastu. ei ole päris selge, viiskümmend kuus, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuusteist poolt, kümme vastu, üks erapooletu viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud kuuskümmend lisad poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. põhjenduspunktid seitseteist, seitsmes muudatus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kogu tekst nimeline hääletus, hääletus on alanud kõik on hääletanud hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, üks vastu, üks erapooletu ja õnnitlused raportöörile. Sur le rapport de Jens Geier sur le suivi des Jens Geieri raport ametid, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme poolt, vastu, ära, heaks kiidetud, kogu hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, üks vastu, kaks erapooletut, õnnitlused Jens Käierile. piiride reguleerimise kohta tehtud ettepanek piirivalve ning rannikuvalvega. Jens Köier jällegi. üks, kaks ja kolm tulevad koos hääletusele, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, kontrollime, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. heaks kiidetud äh, viisteist poolt, kaksteist vastu, erapooletuid ei ole, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. lisad viisteist poolt, vastu. kontrollime, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus lõppenud. tagasi lükatud viisteist äh, vastu, üksteist poolt, üks erapooletu. põhjenduspunktid muudatus seitse koos suulise muudatusettepanekuga poolt vastu. erapooletud heaks kiidetud üheksa langeb ära ja ka üksteist. kaheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud kümme poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kogu tekstnimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud heaks kiidetud, kakskümmend üks poolt, viis vastu, üks erapooletu, õnnitlused raportöörile. ühissätted nüüd. Euroopa Regionaal, Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja teiste fondide kohta. Sigrid Muresson on raportöör kompromisse ei ole, aga plokina hääletusi küll ja need valmistas ette, valmistati ette selleks, et säilitada sidusust. kui vastuvõtjaid ei ole, siis oleme nõus, et minna edasi plokkidega. ja seeläbi saame tagada, et hääletatud dokumendid oleksid sidusad. esimene plokk muudatused kakskümmend seitse, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend, nelikümmend üks, nelikümmend kaks, neli, kuuskümmend kuus, sada eh, kakskümmend viis, sada kakskümmend neli, sada eh, kolmkümmend üks. kes on selles plokis nõus, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatusettepanek nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. nimeline hääletus, ei, elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaheksateist poolt, üheksa vastu. see oli nelikümmend viis, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, ei ole päris selge, hääletame elektrooniliselt ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks vastu, viis poolt, nii et palun tõstke käed kõrgele. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud. jällegi kõik ei tõstnud kätt ja sellest tulenevalt kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on nüüd hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viisteist äh, vastu, kümme poolt, üks erapooletu. teine plokk, muudatused viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kuus, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend, kuuskümmend üks, kuuskümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks ja seda saame hääletada sellepärast, et äh, kuuskümmend kolm äh, lükati tagasi, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa lähevad koos hääletusele poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks poolt, vastu. jällegi ei ole tulemus selge, elektrooniline hääletus seitsekümmend üks. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud kolmteist versus viisteist, kolmteist poolt, viisteist vastu päris napilt. seitsekümmend kaks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolm poolt vastu, heaks kiidetud, seitsekümmend kolm poolt vastu, e-, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, seitsekümmend neli langeb ära, seitsekümmend kuus, seitsekümmend viis, vabandust, seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tundub, et heaks kiidetud, aga kontrollime seitsekümmend kuus. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kuusteist poolt, kaksteist vastu. seitsekümmend seitse langeb ära. seitsekümmend kaheksa ka seitsekümmend üheksa samuti, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend kaks langeb ära, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud heaks kiidetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu. kontrollime, et kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus siis. nüüd on lõppenud. tagasi lükatud kümme, kaheksateist, kaheksakümmend seitse poolt, vastu. erapooletud kontrollime, kaheksakümmend seitse, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist kolmeteistkümne vastu. kaheksakümmend kaheksa poolt vastu. kõik ei hääletanud. jällegi peate elektrooniliselt hääletama. kaheksakümmend kaheksa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. neliteist, neliteist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 erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, elektroonne hääletus, üheksakümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud heaks kiidetud üheksateist poolt, üheksa vastu. Vient ensuite euh, une série d'amendements 100, 101, 102, 103, 104. plokina sada, sada üks, sada kaks, sada kolm, sada neli, sada viis, sada kuus poolt, vastu, erapooletud äh, langevad ära, sada seitse poolt, vastu. Pole selge, elektrooniline hääletus, sada seitse. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kaheksateist poolt, kümme vastu. edasi sada kaheksasada, üheksasada, kümme, üksteist, kaksteist, kolmteist plokina poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kuusteist. see on äh, sama saja viieteistkümnega. nii, niisiis sada kuusteistkümmend poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu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 sada kakskümmend neli, sada kakskümmend seitse, sada kakskümmend kaheksa, sada kakskümmend üheksa, sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks, sada kolmkümmend kaks. plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus, sada kolmkümmend seitse, sada kolmkümmend kaheksa, sada kolmkümmend üheksa, sada nelikümmend, sada nelikümmend üks, sada nelikümmend kaks, sada nelikümmend kolm, sada nelikümmend neli, sada nelikümmend viis, sada nelikümmend kuus, sada nelikümmend seitse plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kõik ei tõstnud kätt. niisiis kontrollime elektrooniliselt üle, sada nelikümmend kaheksa hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? öelnud mitte ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud seitseteist poolt, kümme vastu. sada nelikümmend üheksa poolt, vastu. ei ole selge, te ei tõsta kätt. sada nelikümmend üheksa elektrooniline hääletus on alanud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 sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud. ei ole selge, sellepärast et kõik ei tõsta kätt ei poolt ega vastu. elektrooniline hääletus äh, sada kuuskümmend, hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud aga palun tõstke kätt, siis me ei pea veel äh, elektroonilisi hääletusi tegema. edasi muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus ja seitse koos poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaheksa ja kaheksa koos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üks, seitsekümmend kaks, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse langeb ära. sada seitsekümmend üheksa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kaks poolt, vastu. ei ole selge, niisiis hääletame sada kaheksakümmend kaks. hääletamine on lõpp lõppenud ja suure enamusega heaks kiidetud, aga ei olnud selge. niisiis, sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt ah,, see langeb ära. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend poolt, Ah, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu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 ja põhjenduspunktid kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle elektrooniliselt. kakskümmend kaheksa, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud viisteist poolt, neliteist vastu see oli siis kakskümmend kaheksa edasi kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kolmkümmend neli, elektrooniline hääletus on alanud ja hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud äh, kaheksa poolt, kakskümmend üks vastu, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu teksti, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? kõik ei ole veel hääletanud. ei oota enam kaua, hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, kaks erapooletut ja õnnesoovid. Alors nous en venons maintenant à l'instrument de coopération. Nüüd läheme edasi väliskoostöö vahend Eider Kardja saab allrupeal muudatusettepanek üksteist poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud heaks kiidetud, kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kaksteist poolt. vabandab, jääb muudatused kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist, kaheksateist, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kakskümmend kaks, kakskümmend kolm plokina poolt vastu erapooletud heaks kiidetud. nüüd siis on meil terve rida muudatusettepanekuid, mis langevad ära. üheksakümmend, üheksakümmend üks, kaks, kolm, neli, üheksakümmend viis, üheksakümmend seitse, üheksakümmend kaheksa langevad ära. kompromiss A poolt, vastu vastu, elektrooniline hääletus, kompromiss A. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. heaks kiidetud neliteist, kaksteist. kakskümmend viis ja kuuskümmend viis koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakskümmend kuus poolt, vastu, era-, äh, kontrollime elektroonne hääletus, äh, kakskümmend kuus. hääletus lõppenud. langeb ära, kolmteist poolt, kolmteist vastu, üks erapooletu kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud, äh, heaks kiidetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend poolt, vastu. kontrollime, kolmkümmend, hääletus on elektrooniline, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neliteist vastu, üksteist poolt, kaks erapooletut, kakskümmend üheksa poolt vastu. vabandage, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kolm ja kuuskümmend kuus koos, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, elektrooniline hääletus, kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, neliteist vastu, kolmteist poolt. sada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud heaks kiidetud. nüüd muudatused kuuskümmend seitse, kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa koos poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on nüüd lõppenud tagasi lükatud, neliteist vastu, kolmteist poolt, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaks poolt, langeb ära, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektroonne hääletus, kolmkümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? heaks kiidetud neliteist poolt, kaksteist vastu. see oli kolmkümmend kaheksa, sada üks poolt, vastu. erapooletud, kontrollimine, elektrooniline hääletus, sada üks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viisteist poolt, kaksteist, äh, viisteist vastu, kaksteist poolt, nelikümmend poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniline hääletus, nelikümmend üks. hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud neliteist, vastu kolmteist poolt nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniline hääletus, sada neli hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolmteist, kolmteist. sellised on nelisada viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, elektrooniline hääletus, sada kuus kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud äh, kaksteist, neliteist, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu. tulemus ei ole selge, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada üheksa poolt, vastu elektrooniline hääletus sada üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud neliteist vastu, kaksteist poolt. nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss B poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus sada kümme poolt vastu erapooletud, heaks kiidetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, elektroonne hääletus, nelikümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist äh, vastu, üksteist poolt ja sada üksteist poolt vastu, erapooletud, kontrollime, elektroonne hääletus sada üksteist hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viisteist vastu, kaksteist poolt, kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada neliteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt vabandage, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend neli, viiskümmend viis koos poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend seitse poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, viiskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viisteist poolt vastu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. põhjenduspunktid kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniline hääletus kaheksakümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuusteist vastu, kaksteist poolt. üks poolt, vastu. kõiki tõstnud kätt, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek üks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, viisteist poolt, viis, äh, viisteist vastu ja kolmteist poolt, üheksa, kaheksakümmend kaks poolt vastu, erapooletud, kontrollime, elektrooniline hääletus kaheksakümmend kaks. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuusteist vastu, kaksteist poolt. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud ma usun, et tagasi lükatud, aga kontrollime. elektrooniline hääletus neli. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuusteist vastu, kaksteist poolt, kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, elektrooniline hääletus kuus. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, kolmteist poolt, viisteist vastu. kaheksakümmend neli poolt, vastu. erapooletud, elektrooniline kontroll, kaheksakümmend neli. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuusteist vastu, kaksteist poolt, seitse poolt. vastu erapooletud. tulemus ei ole selge. Vous pensez qu'on aura les mêmes majorités sur tous? Te arvate, et sama toetus on siin kõigile? ehk siis kõik tagasi lükatud? Non, pas forcément, écoutez. mitte ilmtingimata, hääletame. seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükata, kuusteist vastu, üksteist poolt, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime jällegi, kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, kuusteist vastu, kaksteist poolt, kaheksa poolt, vastu samuti tagasi lükatud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, tundub, et tagasi lükatud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kompromiss B poolt. C, vabandage, ütleb esimees. kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kuuskümmend kaks koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, elektrooniline hääletus koos suulise muudatusettepanekuga. hääletus on lõppenud kuusteist vastu, kaksteist poolt, sada seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kogu tekst. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud nelikümmend, kakskümmend neli poolt, kaks vastu, kaks erapooletut õnnitlused Eiderile. nüüd meil on äh, Cote d'Ivoire'iga kalandusalane partnerlusleping sur l'ensemble du texte. kogu tekst. Un premier vote sur. Euh, esimene hääletus euh, kokkuleppe kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud ning arvamuse mitteesitamise kohta hääletus? ei arvamusega. proua Haudala arvamus. nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kuus poolt, üks vastu ja üks erapooletu. õnnitlused proua Haudalale. ja nüüd endiselt kalandus, Maroko ja Euroopa Liit, härra Fernandesi raport, proua Haudal on teinud ühe muudatusettepaneku, kes toetab esimest muudatusettepanek, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seega siis hääletame kogu kokkulepet poolt, vastu, erapooletud ja nüüd kogu arvamus nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik hääletasid? hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, kaks erapooletut. menetlused härra Fernandesile kolmas jagu. ei ole ülekandesoove. teised ja kaks tuhat kaheksateist eelarvest. siin on kolm ülekandesoovi, neli isegi. kas te soovite äh, meile rääkida sellest? suur tänu, esimees. siin on neli ümberpaigutamise taotlust, ühtegi ei tule hääletada, aga kontrollikoda, äh, see puudutab äh, üle kuuesaja tuhande euro äh, ülekandmist personali kontorikuludeks inflatsioon oli äh, madalam kui arvati, palgaalased kohandused on ka madalamad äh, kui arvati. kontrollikohtu teine ümberpaigutamine äh, üheksa koma seitse miljonit eurot eelarvereale, mis puudutab ehitamist. sääst tuli põhiliselt hüvitiste arvelt eelnevalt mainitud põhjustel, samuti äh, saavutati kokkuhoidu liisingu kulude osas. edasi Euroopa välisteenistus äh, kaks koma viis miljonit eurot, see puudutab hoonet Washington äh, DC-s, mille välisteenistus endale ostab, samuti väikesed ümberpaigutamised, äh, mis puudutavad turvatöid sääst äh, oli madalam, kui äh, algselt äh, arvati. paljud inimesed on läinud pensionile ja on siis tulnud madalamal palgatasemel inimesed tööle. see puudutas siis Euroopa Komisjoni. edasi ehituskulud äh, on äh, leitud äh, sääste äh, tõlke IT vallas kakssada tuhat eurot ja esimees, mitte ühtegi taotlust ei ole vaja läbi hääletada ja teen ettepaneku need heaks kiita. suur aitäh raportöörile, variraportöörid, kas soovite ka sõna? ma ei näe siin sõnavõtusoove. jah, palun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 aitäh, kes veel sõna soovib? ma ei näe rohkem sõnavõtusoove. ja kui me vastuvõtjaid ei ole, siis on need ülekanded heaks kiidetud. vastuvõtjaid ei ole, sellega on see heaks kiidetud. nüüd Monika Olmajärv. õnnitlen teid taasvalimise puhul. jagu kolm, kaks tuhat kakskümmend ma härra Mankat ka juba õnnitlesin, tema on siis teistes jagudes äh, raportööriks. Teil on sõna kinnisvara küsimustes. Also zunächst einmal zu dem Erwerb des edasi, mis puudutab äh, Pretorias äh, hoone soetamist, siis ümberkolimine leiab aset äh, julgeolekukaalutlustel Vana-Soomes ei olnud võimalik äh, inimesi ja autosid piisavalt kontrollida, uksed ja aknad ei vastanud äh, turvanõuetele ja delegatsiooni hoonet ei olnud äh, võimalik ülejäänud krundist eraldada, oleks olnud vaja teha põhjalikke renoveerimistöid ja see hoone ei olnud ka kõige paremas linnaosas. me saime üle kahekümne pakkumise uueks hooneks. nüüd välja arvatud hoone esitati, ehitati kaks tuhat neli kuni kaks tuhat viis, üle kolmesaja ruutmeetri äh, tööpinda äh, samuti äh, renditakse osa pinnast välja Euroopa Investeerimispangale, see meeldib tõesti paljudele, kui me jagame hoonet kellegagi, oleks äh, tore, kui veel keegi äh, juurde tuleks, aga Lõuna-Aafrikas tundub olevat kõigil äh, omad saatkonnad. kaks koma üheksa miljonit eurot kulub selle hoone soetamiseks. otsustati poolt. teen lühidalt ma arvan, et see lahendus on äh, kõige parem välja pakutud variantidest, kui on äh, küsimusi selle kohta, et kes on äh, omanik, siis minu büroos võib igaüks tulla nende dokumentidega tutvuma, võib näha, kes on omanik ja mina teen ettepaneku ka hääletajate poolt. kas tahate tutvustada meile ka Aserbaidžaani projekti? Ähm, jah, Aserbaidžaan on äh, selles mõttes äh, imekspandav, et äh, praegu me üürisime bürood kõrghoone üheteistkümnendal korrusel, seal hoones oli ka USA saatkond ja mitmed teised rahvusvahelised organisatsioonid, ka finantsinstitutsioonid siis Bakuus. ja see hoo-, äh, see büroo on meile renditud kaheksakümne üheks aastaks, mitte lihtsalt üürilepinguga, vaid sellise ärakasutamise üürilepinguga, maksame seal viis miljonit eurot. ja selle eest me siis äh, saame kaheksakümmend üks aastat seal hoones elada ja kümme aastat me juba rendime seda. ma küsisin tõesti, et äh, kuidas see niivõrd äh, soodsalt äh, saab olla pakkumisel üheteistkümnes korrus, arvestades mis üürid muidu on, aga igal juhul eelarvekomisjon ei saa olla vastu soodsale rendihinnale ja edaspidigi me saame olla siis Afganistanis esindatud ja kui me peaksime välja kolima, siis me saame ka igakuiselt tagasi selle Äh, raha, mis me oleme ähm, maksnud nii-öelda aasta lõikes ette. nii et äh, ma teen loomulikult ettepaneku, et me hääletaksime äh, selle kõige poolt, sest see on väga soodne. aitäh, kas teil on märkusi, kes sõna soovib, mitte keegi? hästi, sellisel juhul siis läheme edasi nimelise hääletusega. Pretoria küsimus kõigepealt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. heaks kiidetud kaksteist poolt, üks vastu, kaks erapooletut. teine hääletus Aserbaidžaan. hääletus on alanud. hääletus lõppenud. heaks kiidetud neliteist vastu, üks poolt, vabandust, neliteist poolt, üks vastu, ütleb esimees. kaks erapooletut muid äh, kinnisvaraküsimusi arutada ei ole? ei, Monika Olmeier kinnitab, et äh, muid teadaandeid ei ole tema poolt. me parasjagu üritame välja selgitada, kes on Moskva saatkonna puhul äh, tõeline kasusaaja. meil on üks nimi, aga ta peitub kolme firma taga ja me ei tea, kas tema on see päris kasusaaja. esimees, teen ettepaneku, et ka teie äh, kindlasti äh, välisteenistuselt äh, nõuaksite infot, mulle tundub, et siin on tegemist mingi skeemiga. ma tahan teada, kes on majanduslik kasusaaja seal, mitte see, kes on pandud tankistiks. Vene nukukesed tegu on äh, Küprose firmaga, seal on advokaadibüroo taga ja siis veel kaks firmat ja see, kes elab Küprosel, väidetavalt on see tegelik kasusaaja, aga selle kohta ei ole meile esitatud mitte mingisuguseid dokumente ja see on minu arvates jube põnev. ja me kindlasti esitame veel liha, lisaküsimusi, sellepärast et on kolm ettevõtet ja tulemus on sama ta on äh, direktorina seal kirjas ja mina tahaksin teada, kes on need majanduslikud äh, kasusaajad, omanikud, isegi kui, äh, kui see isik, kelle nimi meile on antud, on omanik. Eh hästi, viime läbi uurimise siis selles küsimuses ja toetan kindlameelselt teie palvet, sellepärast et ei tule küsimuse allagi, et Euroopa Liit Äh, parlamendi heakskiidul äh, muutuks kaasosaliseks äh, juriidilises või maksu optimeerimises. meie oleme selle vastu, Euroopa ei saa mitte mingil moel olla kaasatud taolistesse korraldustesse ja ma tean, et iga Euroopa Liidu liikmesriik on eeskujuks selles osas, mis puudutab läbipaistvusreeglitest kinnipidamist ning samuti terviklikkust. härra Juncker ütleb niimoodi hästi. kui teil muude küsimustel ei ole midagi tõstatada, siis sellisel juhul teen järelduse, et oleme hääletused lõpetanud, päevakorra läbi võtnud, tahaksime täpsustada lihtsalt, et meil on ette nähtud neljapäeva hommikul, kolmeteistkümnendal detsembril ühine komisjon eelarve ja kont-, kont-, eelarve kontrolliga selleks, et õigusriiki arutada. kas tõesti? ja InvestEU. aga mis puudutab meie eelarvekomisjoni, siis meie tuleme kokku juba järgmisel aastal, kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal jaanuaril. seega siis muid koosolekuid meile ette nähtud ei ole peale ühiskoosolekute ja kuna mina ise siin kohal ei viibi neljapäeva hommikul, siis ma tahaksin soovida teile rõõmsaid jõule. ja ütelda, et olete tõesti ära teeninud sellise pausi. sellega on istung lõppenud.